witam państwa e, kallid kolleegid otwieram posiedzenie meie osaistungjärk on nüüd avatud madam herzog point of order proua herzog protseduuriline küsimus härra president tere hommikust kõigile eile oli meil arutelu eelarve kohta ja arutelu jooksul sai selgeks, et ITRE komisjoni raport ei ole jõudnud äh, vastavatesse teenistustesse. kontrollisime asja, raport äh, on koostatud ja saadetud ära, kuid midagi on kuskil juhtunud vahepeal menetluses. me ei ole leidnud üles inimest, kes selle eest vastutab, ei tea, mis täpselt juhtus, kuid oluline on see, et tööstuskomisjoni raport, mis on äh, triloogia aluseks olnud, Mm, tuleb äh, saata nõukogu äh, ametlike dokumentide sekka, no võtsin selle kaasa ja ma paluksin, et teie, härra president, tagaksite selle, et ITRE komisjoni ettepanek, mis ühehäälselt vastu võeti, jõuab nõukogusse õigel ajal. suur tänu teie toetuse eest! suur tänu, proua Herzog! teeme nii, nagu teie tahate. You see, it's great. superluks. tänase arutelu algus on täiesti suurepärane. aga läheme nüüd esimese sisulise päevakorrapunkti juurde. ühine arutelu eh, G kahekümne kohtumise osas ja Euroopa Ülemkogu kohtumise osas ähm, puudutab see siis G kahekümne kohtumist üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal novembril ja sellele järgnevad nõukogu ja komisjoni avaldused ülemkogu kohtumiseks, äh, mis on kahekümnendal ja kahekümne üheksandal oktoobril. lisaks sellele Peresi raport